siis äh, me, äh, komisjon on valmis oma teadusega oktoobri keskel ja suur tänu raportöörile tema poolt tehtud töö eest. suur tänu volinikule, ma tahaksin tänada ka raportööri. järgmine sõna päevakorras on meil Francisco Sosa Wagneri raport energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda palun, härra Soosa Wagner, teil on neli minutit. suur aitäh, president. kõigepealt sooviksin tänada variraportööre ütlemata hea koostöö eest, äh, mis meil oli raporti koostamisel. samuti sooviksin tänada kõiki teisi meie komisjoni liikmeid. kuuskümmend aastat tagasi sündis Euroopa söe- ja teraseühendus ja ei ole paremat ähm, eh, selle aastapäeva tähistamist kui energia infrastruktuuri teema arutamine. meil on praegu väga selged eesmärgid oma poliitikas, ühine Euroopa turg, taastuvenergia edendamine, millega võitleme kliimamuudatuste vastu, varustuskindlus ja nii edasi. Lissaboni leppes on üks peatükk nimelt kahekümne esimene pühendatud energiale ja kõik need kohustused on seal väga selgelt ka kirjas. lisaks sellele on juttu ka energiavõrkude seosest või seotusest. me oleme soovinud näha, et energiainfrastruktuur, mis praegu on vananenud, saaks kaasajastatud ja takkapihta ei ole see praegu ka veel eriti hästi koordineeritud meil on väga suur potentsiaal Lõuna-Euroopas taastuvenergia eh, kasutamiseks. meil on eh, probleeme elektri säilitamisega, elektrisõidukitega ja nii edasi. ei ole võimalik kõiki neid küsimusi lahendada, kui meil puuduvad uued võrgud, uued süsteemid, kui me neid ei ehita, mis äh, ühendaksid Euroopa omavahel ja Euroopa kolmandate riikidega. meil on vaja ambitsioonikust, meil on vaja edasi minna vajaliku infrastruktuuri ehitamisega. oluline on, et me valiksime välja projektid, mis on üle-euroopalist huvi pakkuvad. energiasaared on väga päevakorraline teema ja meri. vaja on hoolitseda selle eest, et projektid saaksid mõistliku aja jooksul ellu viidud ning kindlasti on tähtis küsimus veel ka eh, litsentside või lubade andmine liikmesriikides. finantseerimine eh, võiks kasutada ka erarahasid avaliku sektori rahade kõrval. me peame mõtlema nutikate võrkude peale, intelligentsete energiavõrkude peale ja nii edasi. kindlasti on võtmeküsimuseks ka nõudluse vähendamine, sest niimoodi saame me energia importi vähendada. selles raportis üks meie põhilisi mureküsimusi oli lubade küsimus, lubade andmine nimelt lubade andmine projektidele. kindlasti peaks seda küsimust veel analüüsima. inimesed on vastu projektidele, ehm, mille tulemusel nende nii-öelda tagaõuele ehitatakse mingisugused mastid või, või mis iganes muud ehitised. vaja on välja mõelda, kuidas need konfliktid mõistliku aja jooksul saaks ära lahendada. tegu on väga ambitsioonikaga ambitsioonika plaaniga, sellepärast et nendest projektidest saavad kasu ju kõik. vaja on regulatoorset raamistikku. senini e-, energiapoliitika Euroopa Liidus, siis Euroopa Liidus sees ja selle piiride taga, sellelt on puudunud Euroopa dimensioon. vaja on ühte häält selleks, et oleksime usaldusväärsed ja et meil oleks Euroopa jaoks energia kana-, garanteeritud. see killustatus ja nõrkus takistab meil tugevat Euroopat loomast. sellel sünnipäeva aastal peame me selle energiaprobleemi ära lahendama. aitäh! ma näen siin on mitmeid inimesi, kes soovivad sõna, kõigepealt härra Kalenš. tänan, president. me oleme kõik harjunud valima. kui me seepi või šampooni ostame või telekat ostame, siis me peame mingisuguse valiku tegema Äh, samuti saame valida mobiiltelefoni operaatori ning tarbijatena on meil valik valida odavam variant parima kvaliteedi, äh, odavam variant, mis tagab hea kvaliteedi. Euroopa energiaturgude puhul paraku meil valikuvõimalus puudub gaasi ja energia ostmisel, miks? aga sellepärast, et äh, võrgud ei ole omavahel ühenduses, puudub infrastruktuur ja sellega puudub ka tõeline energiaturg tarbijale. selles raportis on Euroopa Parlament väga selgesõnaliselt välja öelnud, et Euroopa tarbijatel on vaja valikuvõimalust mitte ainult seepi ja šampooni ostes, aga ka energiat ostes ja meil on vaja seda valikuvõimalust ja odavaima võimaliku hinnaga. härra Alves, aitäh, president! energiainfrastruktuuri moderniseerimisest mööda ei pääse, see on asendamatu eeldus kahe, kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimiseks ning energia tarnekindluse tagamiseks ja varustuse tagamiseks. regulatoorses süsteemis on vaja paremat motivatsiooni, eriti nende projektide jaoks, mis on innovatiivsemad. näiteks kas või taastuvenergiaallikad. regioonid peavad saama sõna prioriteetide määratlemisel ning hindamisel ka, sest vastasel juhul ei ole võimalik kaitsta Euroopa ühishuve. elame praegu kriisi ajal ja meil on vaja innovatiivset lähenemist, et eh, selle sotsiaalmajandusliku aspektiga arvestada. vaja on hoolitseda ka selle eest, et teenused saaksid eh, osutatud nii keskpikas kui pikemas perspektiivis, kõik inimesed peavad saama energiat mõistliku hinnaga härra Mikolašik, kallid kolleegid, Lissaboni lepe on andnud väga hea aluse energiapoliitika arendamiseks, äh, äh, ühenduste parandamiseks ning äh, energiavõrkude paremaks koostoimimiseks, kõike seda nimel, et paremini saaks ellu viidud kakskümmend kakskümmend strateegia. solidaarsuse suurendamine energia Äh, sektoris on kindlasti tähtis ja seda võib saada ellu viia ka ühtekuuluvuspoliitika kaudu. Euroopa territoriaalne koostöö annab palju öö, äh, võimalusi koostööks, võib omavahel ühendada näiteks regionaalsed ja kohalikud energiaallikad ning ka suured energiavõrgud energiainfrastruktuuri projektide koordineerimine kohalikul, regionaalsel ja Euroopa tasandil on asendamatu eeltingimus selleks, et sünniks tõeline öm, ähm, ühendatus ja pa-, kõige paremini ära kasutada Euroopa võimalusi. suur aitäh ja järgmiseks äh, proua Figureido. tänan, president on äärmiselt tervitatav, et me räägime energia tootmisest, ähm, energia infrastruktuurist äh, aastal kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda. energia vajab väga suuri investeeringuid. Need riigid, kelle majandus on viletsam või nõrgem, neil ei ole lihtsalt piisavalt raha vajalikeks investeeringuteks. ja see võib taas tuua kaasa suurema ebavõrdsuse ja suurema energiavaesuse mõningates Euroopa osades. selleks on meil vaja avalik-õiguslikke poliitikaid energia alal ka, et energia jääks kõikidele kättesaadavaks. avalik-õiguslikud ähm, ettevõtted ja avalik-õiguslik sektor peaks juhtrollis siin olema, nii et ka kõige vaesemad regioonid saaksid areneda selles valdkonnas ja et kõikidel oleks juurdepääs energiale. üks põhilisi probleeme, mis tuleb ära lahendada, on see, et miljonid pered saaksid energiat ja kütet oma kodudele. härra Kelly jah, suur aitäh raportöörile selle väga hea energia e raporti eest ja meie planee-, plaanide eest äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend ja hiljem. on ülim aeg hakata mõtlema Euroopa huvide peale, mitte liikmesriikide ega globaalsete huvide peale, vaid Euroopa huvide peale. me peaksime muutuma autonoomseks energia osas ja seda parema panuse me anname äh, Ehm, üle kogu maailma, meil on vaja üle-euroopalist võrku nii ruttu kui vähegi võimalik ja kindlasti on vaja ka mm, taastuvenergiate paremat kasutamist, päikeseenergiat, veeenergiat ja nii edasi. mida äh, varem me võõrutame ennast äh, fossiilkütustest, mis tulevad mujalt, seda rohkem on võimalus rohkem Euroopat luua ja ka maailma äh, muuta. aitäh ja viimasena saab sõna härra Paška. tänan. president, kallid kolleegid, volinik, Euroopas on vastu võetud energiastruktuuri kontseptsioon ja hakatakse ellu viima öö, paljusid parendatud reegleid öö, ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. kui vaatame tulevikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis tegelikult siis võib energias olla seni tundmatuid vorme ja me teame, et tegelikult nõuded võrgustikele võivad olla ka täiesti uutmoodi. praegused võrgustikud ei ole võimelised uut uusi energiavorme edastama. meil on vaja uutmoodi lähenemist energiale ja sellepärast prioriteet kakskümmend kakskümmend peaks olema vägagi ilmselge. meil on vaja perspektiivi tunnet, me peame tulevikku vaatavalt tegutsema ja see kontseptsioon, mis täna vastu võet-, millest täna juttu on, võiks olla kõikidele huvipakkuv aitäh ja ma annan nüüd sõna volinik Malmströmile, et kuulda, millised on komisjoni prioriteet suur,. suur-suur aitäh, president, komisjon tervitab vägagi teie raportit energiainfrastruktuuri prioriteetide kohta aastaks kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda, see on meie jaoks olnud vägagi päevakorraline küsimus, suur aitäh raportöörile ja variraportööridele nende konstruktiivse koostöö eest. energiavõrgud on, energiainfrastruktuur on energiasüsteemi üdi ilma nendeta ei suuda me täita oma energiaeesmärke ja kliimamuudatuste vastu võitlemise eesmärke meil on vaja väga öö, märkimisväärselt muuta neid infrastruktuure ja see on väga suur pähkel ja, ja väljakutse, aga ka väga suur võimalus energia tarbimise ja energia tarnimise osas. energia on võtmetähtsusega mis iganes kliimamuudatuste poliitikas ja heitmete eesmärkide mm, osas. nagu Ülemkogu veebruaris ütles, on väga oluline tagada solidaarsus liikmesriikide vahel, et liikmesriikidel oleks olemas alternatiivsed kanalid ja et areneks ka taastuvenergia. Euroopa infrast-, energiainfrastruktuuri uut poliitikat on vaja öö, ähm, selleks, et ümber kujundada, plaanide tegemine ja nii edasi ja sellepärast on see parlamendi raport väga õigeaegne ja tähtis. möödunud aastal tuli komisjonilt teatis, ehm, kus oli juttu meie missioonist sellel teemal, meie strateegiast ja prioriteetidest, ma meenutaksin siinkohal vajadusi, meil on vaja ehm, üle, ehitada võrke, näiteks Põhjamere tohutud öö, ehm, reservid peaksid Kesk-Euroopaga ühendatud saada, meil on vaja rohkem gaasitrasse eh, lõunakoridoris muuhulgas, meil on vaja omavahel võrkude ühendamist eh, Lõuna-Euroopas, eh, taastuvenergia peaks saama ühendatud muude süsteemiga, süsteemidega, gaasisüsteemi ehm, on vaja parendada, Balti turg peaks saama energ-, Euroopa võrguga ühendatud, praegu on seal energiasaar ja kindlasti on vaja tegeleda energiaküsimustega ka Kesk- ja, muude energiaküsimustega Kesk- ja Lõuna-Euroopas. nüüd on vaja prioriteetide sõnastamisest minna konkreetsete projektide juurde, eh, konsultatsioonide, lubade andmisteni ja nii edasi ja sellepärast meie tulemas olev energiainfrastruktuuri teemaline õiguslik ettepanek on vägagi oluline. kindlasti on tähtis ka finantseerimine, kakssada miljardit eurot hinnanguliselt on vaja tulevatel aastatel ja see investeering ei juhtu iseenesest. nagu te teate, möödunud nädalal võttis komisjon vastu meie ettepaneku järgmiseks eelarveraamistikuks. üheksa koma üks miljardit eurot on aastaks kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend ette nähtud energiainfrastruktuuridele see tähendab, et on Euroopa konkreetsed rahad ette nähtud meie ühiste energia- ja kliimaeesmärkide elluviimiseks, aga ühtlasi sellega me püüame konkurentsivõimelise energia tarnida kõikide eurooplastele. Euroopa Komisjon vägagi eh, tervitab eh, teie resolutsiooni, kus te avaldasite toetust meie plaanidele. tänases raportis on ka seda küsimust käsitletud. Äh, siin on muuhulgas juttu energiainfrastruktuuri projektide prioritiseerimisest ja, ja äh, lubade küsimusest ning paremast äh, huvigruppide informeerimisest ning kindlasti ka piiriülesest ülestest projektidest ja fina-, nende finantseerimisest. me kindlasti võtame arvesse teie mõtteid selle tulevase õigusakti väljatöötamisel see peaks olema tulemas käesoleva aasta sügisel ja me ootame koostööd parlamendiga selle uue ettepaneku osas ja ootame teie toetust meie jõupingutustele selleks, et sünniksid need võrgustikud, mida Euroopa vajab aastal kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda, aitäh! suur aitäh, volinik, ja suur aitäh äh,, raportöör Sossa Wagner! meie järgmine päevakorrapunkt on proua De Rossa raport üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta ja ma